teile ka üks teadaanne. EFTD fraktsioon on palunud äh, presidendil nimetada ametisse äh, uus, ühe uue komisjoni liige, see pannakse juurde, vabandust, sotsiaaldemokraatide nimel, äh, meie protokollile, nimelt härra Arnd Koon läheb proua Juta Steinbrücki nimel Euroopa Liidu Albaania parlamentaarsesse ühiskomisjoni, kui kellelgi ei ole märkuseid selle kohta, võetakse see tänase päeva lõpuks.